okei okay,, good morning everybody! tere hommikust kõigile ja nüüd me alustame hääletusega. kahjuks me oleme oma graafikus natuke juba maha jäänud. Äh, ma räägiksin tavaliselt rootsi keeles, aga kuna on tegemist hääletamisega, siis ma räägin inglise keeles, siis teil on lihtsam mind ka jälgida nii et alustame tänase koosolekuga ja päevakorrapunkt number üksteist. nii et tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsis Maybe Mr. Rumeva want uh, the floor about the role or uh, kas ehk uh, proua pro Rumela võtab sõna? vabandust, see oli uh,, kas ma teeksime seda praegu või ootame, kuni liikmed veel tuleb? me viitame muudatusettepanekul number seitse, uh, lõige kakskümmend uh, kolm Äh, kus on tegemist kolme sõna asendamisega, kus on öeldud sotsiaalsed automaatsed stabilisaatorid. selle asemel peaks olema äh, asesõna nemad. see on neutraalsem väljendusviis ja nagu ma olen aru saanud, siis äh, selles osas on saavutada konsensus, see on lihtsam. suur tänu ma arvan, et muid arvamusi ei ole, muudatusettepanekud üks kuni kuus osas, võtame need plokina. võtame need ükshaaval siis, hea küll. üks kuni kolm plokina, ei? võtame siis nad ükshaaval. alustame siis okei okay,, we start with amendment one. muudatusettepanek üks. kes on poolt, tõstke käsi. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vabandust, viis, viisi vahele, viis siis ühesõnaga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, meil on suuline muudatusettepanek. kas on äh, kellelgi vastuväiteid? ei ole. hääletame. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, poolt, vastu, erapooletud. me peame vist kontrollima seda. elektrooniline hääletamine. hääletame nüüd, palun kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaksteist energiatõhusus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 kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime. elektrooniline hääletamine, palun, ja hääletame. muudatusettepanek number kolmteist soon. Yeah. Now. That's it. The vote is closed. hääletamine lõppenud. ja vastu võetud. muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletame terve arvamuse osas, elektroonne hääletus, hääletamine on avatud ja hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja õnnitlused raportöörile. Okay. We are moving on to item 13, the Daphne program, and I will Lähme edasi Daphne programmi juurde ja esimesena saab sõna proua Bastos, palun. kas suur tänu, esimees. ma kõigepealt tahaksin äh, tänada vareraportööre, kellega mul oli väga hea koostöö ma ei hakka siin kõiki nimetama, kuid ma nimetan Silvi Guillaume'i, kes kahjuks ei ole kohal, ei saa meiega koos hääletada, kuna ta jäi Prantsusmaal kinni lennust streigutuse tõttu. esitati seitsekümmend kolm muudatusettepanekut, suuri lahknevusi ei olnud, osa muudatusettepanekuid lisasid uusi, teisi, teised tugevdasid olemasolevaid, kuid minu põhiline mure oli suurendada finantseerimist Daphne programmile, mis on nüüd liitunud laiema kodanike õiguste programmiga, kuid me soovime, et äh, rahastamisvahendeid säilitatakse ka järgmiseks perioodiks kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja kuigi ta on sellesse laiemasse programmi nüüd lülitatud, ei peaks see kaotama oma tähtsust, see peab olema ka oluliseks äh, vahendiks võitluses vägivalla vastu, naiste ja laste vastu. E, see oli minu põhiline mure ja ma olen tänulik koostöö eest e, ja ka äh, nii komisjoni sekretäriaadi kui Rahvapartei sekretäriaadi kaasabi eest. asume hääletama. alustame muudatusettepanekust kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et muudatusena kakskümmend neli langeb ära. järgmisena kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mis tähendab, et kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kakskümmend üheksa, kakskümmend seitse, kakskümmend kuus, kolmkümmend, kakskümmend kaheksa, kakskümmend viis langevad ära järgmisena hääletame kompromissi neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mis tähendab, kolmkümmend kolm langeb ära. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mis tähendab, et kolmkümmend viis, nelikümmend ja kolmkümmend kaheksa langevad ära. järgmisena muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, tõstke käest, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kolmkümmend seitset, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. palve on kontrollida üle muudatusettepanekut nelikümmend kaks. esimees vabandab. kontrollime neljakümne teist muudatusettepanekut. hääletus algab, muudatusettepanek nelikümmend kaks kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. kas võiksime üle kontrollida, on saal häälist äh,, hääl saalist? järgmisena nelikümmend neli. kes on poolt, palun tõstke kätt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, nelikümmend kaheksa, nelikümmend seitse ja nelikümmend kuus langevad ära. järgmisena nelikümmend üheksa, kes on poolt, palus, palun tõstke kätt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud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 see on tagasi võetud. kompromiss viis. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud mis tähendab seda, et kuuskümmend kaks, kuuskümmend üks, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, kuuskümmend ja viiskümmend üheksa langevad ära. järgmisena komp-, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus. soovite eelmist kontrollida? kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend kolm. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, mis tähendab kuuskümmend neli, kuuskümmend kuus langevad ära, hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kuuskümmend seitse, see on suuline muudatusettepanek. kui keegi ei, ei ole vastuväiteid suulisel muudatusettepanekul, võime seda hääletada. kes on poolt, tõstke kätt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa langeb ära, järgmisena hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend üheksa, kes on poolt, palun tõstke kätt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend langeb ära, hääletame seitsekümne esimest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks langeb ära, järgmisena seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mis tähendab seda, et muudatusettepanek kaheksa ja seitse langevad ära. järgmisena üheksa, kes on poolt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 vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame seda üle kontrollima. muudatusettepanek kaheksateist, elektrooniline kontroll, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks langeb ära. nüüd hääletame muudatusettepanekut üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja elektrooniline lõpphääletus, hääletame tervet resolutsiooni, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. suur tänu proua vastusele We now gonna proceed the meeting. ja nüüd jätkame oma koosolekuga ja ma lähen üle rootsi keelele, ütleb esimees. proua Kornelis on nüüd tõesti vihastab Okay, please. We now proceed with the meeting and I am gonna nii, nüüd me läheme koosolekuga edasi, lähen üle rootsi keelele. palun istuge oma kohtadele. Läheme oma tööga edasi seega need, kes rootsi keelest aru ei saa, kasutage palun kõrvaklappe. väga hea. oleme jõudnud päevakorrapunktini neliteist, aga Sirbe Pietikäinen jääb pisut hiljaks, ilmselt mingi lennuki, lennukiga seotud probleemi tõttu nüüd läheksime punkti number viis juurde. palun, kui te soovite omavahel vestelda, siis palun tehke seda siit saalist väljaspool. tänan. ühesõnaga, neljateistkümnes punkt jääb praegu ootele, Läheme punkti number viis juurde, naised ja kliimamuutus. nüüd annan sõna raportöörile Gil Nilssonile. tänan. Turbani äh, äh, tippkohtumine lõppes väga vähe ambitsioonika äh, tulemusega, mis meid kõiki kurvastab aga sellegipoolest on meil nüüd kaks sõnumit siit kõrvale, kõrva taha panna. esiteks, Euroopa Liit tänu äh, volinike tööle on uuesti äh, hakanud äh, haarama liidri rolli kliimaküsimustes, eriti õigusalastes küsimustes ja võitluses kliimamuutuste vastu seoses vaesemate riikidega ja Euroopa Liit äh, vastandus eriti Ameerika Ühendriikidele, ma loodan, et me jätkame samas suunas, võttes arvesse siis õigusalaseid äh, arutelusid rahvusvahelistes läbirääkimistes. teiseks, äh, Ameerika, esiteks oli siis Euroopa Liit äh, keskmes, äh, nende läbirääkimiste keskmes äh, seoses kõrgete esindajate osalusega, aga ka vabaühenduste osalusega, kes tõid mitmeid täpsustusi naiste ja kliimamuutuste seoste kohta. naised on seega kesksel kohal nii poliitikas kui ka kodanikena. seega ma arvan, et äh, me peame ainult rõõmustama selle paradigma muutuse üle, mida äh, meedias oli ka võimalik äh, täheldada. ja seega on kõik need küsimused nüüd pisut komplekssemas prismas vaadeldavad vaatamata nendele edusammudele on meil siiski äh, väga kiire kõigi nende küsimustega, kuivõrd kliimamuutuste probleem on esmatähtis, me peame äh, seda Euroopa Liidu jaoks käsitlema absoluutse prioriteedina nii välis- kui ka sisepoliitikas. diskrimineerimine, mis on siis äh, soopõhine, on meie ühiskondades pidevalt siiski veel olemas ja me ei saa seda olukorda lasta veel hullemaks äh, muutuda ja äh, jätta kõrvale siis mitmeid võimalusi, mis aitaksid võidelda edukalt kliimamuutuste vastu. seega minul on selle raportiga kolm sõnumit. esiteks, et võtta arvesse äh, erinevaid sugupooli, peaks olema, seda peaks vaatlema kui soodsa soodsat võimalust võitlemaks kliimamuutustele. teiseks peab sooline süvalaiendamine rajanema kahel põhimõttel samaaegselt. esiteks võitlema e, e, erineva kohtlemise ja nende põhjuste vastu, seega toetama naiste e, iseseisvumist oma kogukonnas. ja viimaks et me mõistaksime paremini naiste ja kliimamuutuste vahelist seost, see peaks kõik toimuma äh, äh, taotluslikult ja vastavate, vastavalt äh, eristatud andmete kogumise teel. see võimaldab meil vastu võtta öö, öö, otsuseid nagu on tehtud juba viimasel kahekümnendal, kahekümnel aastal. naisi diskrimineeritakse sellepärast, et nad on naised, nende võimalused, nende perspektiivid on vähem äh, avaramad võrreldes meestega ja uuringud näitavad, et see puudutab kõiki ühiskondi ja kõiki eluvaldkondi. naistel on vähem ligipääsu äh, finantsvahenditele ja omandile, neil, nend-, ne-, ne-, nende käes on vähem kui üks protsenti maailma omandist. naisi on seitsekümmend protsenti maailma rahvastikust, kes elab vähem kui ühe dollariga päevas. amet äh,, poliitiliste otsuste juures on neid väga vähe, seitseteist protsenti parlamentides üle kogu maailma, kaheksa protsenti maailma ministritest eile oli sellest ka mitmel korral juttu, nad teevad palju mittetasustatud tööd, eriti äh, inimeste hooldamisel, laste, täis, äh, vanurite hooldamisel. Äh, nemad teevad kaks kolmandikku töötundidest maailmas, saades ainult kümme protsenti palgast. Nende suunas on palju seksuaalset vägivalda, enamik põgenikest on naised koos lastega ja nende suremus on katastroofi, looduskatastroofides eh, viis korda kõrgem kui meeste pool. ja see kõik, eh, selle kõige suhtes on eh, hulgaliselt kultuurilisi ja eelarvamustega seotud takistusi, mis ei võimalda nende olukorda parandada. naised ei kohane sama hästi niisuguste suurte muutustega nagu kliimamuutused ja selle tagajärjed. on siiski tehtud edusamme seoses rahvusvaheliste lepingutega, milles on äh, seda haavatavust silmas peetud. kümme aastat tagasi äh, tunnistati, et kliimamuutuste vastases võitluses tuleb arvesse võtta äh, soolist jaotumust, nagu ka Yogo deklaratsioonis ja ka Rio deklaratsioonis võetakse arvesse soolist diskrimineerimist ja äh, öeldakse, et naisi tuleb arvesse võtta siis kõigi kliimamuutustega seotud äh, küsimustes. ja siin on kaks poolt. Äh, esiteks siis tugi ja teiseks naistele võimaluste andmine. kui me tahame leida lahendusi äh, kiiretele probleemidele nagu looduskatastroofid, aga kui me tahame läbi viia ka muutusi pikemas perspektiivis, äh, ainult siis on võimalik äh, soolist süva laiendamist läbi viia. võideldes diskrimineerimiste vastu ja võimaldades naiste suuremat emots-, emantsipatsiooni. seega on tarvis ühtaegu toetada naisi kriitilises olukorras, muuta inimeste suhtumist kliimapoliitikasse, kaasates läbirääkimistesse ka naiste organisatsioone, parandades naiste haridust ja edendades äh, projekte, mis annavad naistele rohkem äh, sõltumatust äh, nende kogukondades nii Euroopa Liidus kui ka arenguriikides. vaatamata teadlikkusele tõusule on naiste küsimused siiski arvesse võetud paraku ainult osaliselt seda tuleb silmas pidada ka arenguabi puhul, kuid kliimapoliitikas Euroopa siseselt ei, ei ole seda dimensiooni üldse arvesse võetud. kaks tuhat viiskümmend perspektiiv, millega me liigume rohelise majanduse poole, kus pakutakse välja sektoriaalne lähendus, lähenemine nende äh, eesmärkide saavutamiseks ei võeta arvesse naiste ja meeste vahelist äh, lõhet, kuid teada on, et ka Euroopa Liidus on naiste ja kliimamuutuste vahel äh, selge äh, seos. ja ka eile oli sellest juttu seoses äh, kolleeg Estrela raportiga, ka seoses transpordi ja põllumajandusega. näiteks rohelise majandusega seotud töökohad on põhiliselt meeste käes aga äh, ka äh, ettevõtete äh, kultuur on naiste suhtes ebasoodne. see kõik seostub ka tõhususe küsimusega. seega me soovime, et sooline dimensioon ei oleks selline, mida peaks iga valdkonna puhul eraldi tõestama ja põhjendama. ja selle arvesse võtmine ei peaks piirduma ainult naiste esindatusega poliitikas või majanduselus kui me soovime äh, ellu viia integreeritud poliitikat, siis see eeldab seda, et me peame ebavõrdsust palju põhjalikumalt äh, arvestama. kui me nõnda ei tee, siis äh, me ei suuda meeste ja naiste võrdõiguslikkust saavutada. meil ei ole piisavalt andmeid sooliselt eristatud andmeid uuringutesse seoses äh, transpordi, põllumajandusega ja nii edasi. Äh, äh, niisuguseid andmeid peaks olema märgatavalt rohkem, mida oleks võimalik otsuste tegemisel kasutada. et tänan väga ettepanekute eest, mis on juba saadetud või veel saadetakse Äh, loodetavasti me suudame äh, seda teemat institutsioonides ja äh, kodanike ja kolleegidega põhjalikumalt arutada. tänan väga, nüüd sõnasoovijad, proua Estrela. suur tänu, esimees lubage mul eh, kõigepealt õnnitleda proua Kiil Nielsonit raporti puhul. see on hästi üles ehitatud, see on huvitav ja väga aktuaalne. Eh, arvestades eh, Durbani kohtumise järgset konteksti. Durbanis näitasid naised erakordselt eestvedaja rolli. ja nimetatud tippkohtumise tulemused oleks võinud olla palju ambitsioonikamad, kuid siiski peab ütlema, et need olid positiivsed ja seda ka tänu naiste osalemisele. kuigi saavutatud edu oli vähene, siis see saavutati tänu naiste meelekindlusele kes osalesid kliimamuutuste tippkohtumisel. eile siin arutasime meie, minu arvamust energiatõhususe teemal ja ma arvan, et kaks teemat on omavahel tihedalt seotud. ka see arvamus tõestab, et naisi ei tohi ühestki poliitika valdkonnast välja jätta, majandusest välja jätta äh,, kus iganes õlvitseb elu, kus iganes tuleb otsuseid langetada, tuleb naised kaasata. me nõustume selle arvamuse ulatusega ja eriti selle mõttega, et kliimamuutused ei ole soolises mõttes neutraalsed, sest nende tagajärjed ja mõjud äh, on sugupooltele erinevad ja see mõjutab eriti naisi arenguriikides ja tundub, et kliimamuutused mõjutavad rohkem vaesemaid maailmaosasid ja äh, vaesemate riikide elanikke, nagu raportöör ütles. naised on kergemini haavatavad kliimamuutuste ja looduskatastroofide läbi sest sellega kaasneb diskrimineerimine ja naisi eriti mõjutab ka vaesus, põuaperioodid, veevähesus ja nende piirkondade naised peavad tegema suuremaid jõupingutusi, et tagada toit, vesi oma perekondadele, väga sageli noored naised, tüdrukud loobuvad koolis käimisest, et aidata oma emasid nende ülesannete täitmisel me peame toetama mõtet, et naisi tuleb täielikult kaasata võitlusesse kliimamuutuste vastu, sest nad on olulised tegijad selles protsessis ja kliimamuutuste tippkohtumine oli heaks näiteks selle kohta. naised tuleb kaasata otsustusprotsessi Äh, kui otsustatakse, kuidas kohaneda kliimamuutustega ja see tähendab ka kaasamist teadusuuringutesse. on oluline äh, kaasata rohkem naisi teadusesse, kuid arvestades seda, et äh, me peame ka paremini majandama meie väheseid loodusvarasid, tuleb naisi rohkem harida jätkusuutliku keskkonnakorralduse teemal. Need teadmised on hädavajalikud, naised on tundlikumad äh, keskkonna jätkusuutlikkuse probleemidele ja nende teadmisi tuleb paremini ära kasutada. variraportöörina äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt esitan ma ka terve rida muudatusettepanekuid milles me rõhutame äh, naiste olukorra eripära ja looduskatastroofide mõju ning sunnitud rännet. ja samuti rõhutame, et me peame põhjalikumalt analüüsima äh, soolist mõõdet arengupoliitikates äh, ja aastatuhande eesmärkide tegevuskavas. minu arvates on oluline arvestada ka soolise mõõtmega arengupoliitika kujundamisel Äh, kus see mõõde ei ole veel piisavalt esindatud. ja lõpetuseks samad sõnad, mis ma ütlesin alguses, ehk õnnitlused raportöörile, tegemist on hea raportiga, mis annab suure panuse selleks, et juhtida tähelepanu sellele, et naiste roll kaasaegses ühiskonnas peaks olema suurem ja tugevam. ning juhib tähelepanu ka Äh, meie äh, praeguse aja suurematele väljakutsetele. tere, nüüd saab sõna proua Pietikainen. Äh, <clears throat> tänan, esimees, kolleegid. ma tahaksin ühineda eelkõnelejaga, õnnitledes raportööri selle suurepärase töö eest, mis ta on teinud selle raporti koostamisel. minu arvates on ta suutnud äh, hõlmata neid kriitilist tähtsaid aspekte ja seda dünaamikat, mis kaasneb kliimamuutuste protsessiga ja naiste oludega. ja äh, ta mainib ka seda, et naised moodustavad kõige haavatama äh, elanikkonnarühma nii majanduslikus mõttes kui ka nende äh, vähenevate loodusressursside puhul, olemata sellest, kas nad elavad arengu- või arenenud riikides. seega naised on tõenäolisemalt kõige haavatavamad äh, elanikurühmad koos lastega, äh, keda mõjutab negatiivselt kliimamuutus. ja seda seetõttu, et naistel puudub mõjuvõim äh, poliitiliste otsuste langetamise tasandil ja see on ka üks probleemide allikaid. ja seetõttu ma toetan igati mõtet et me peame üldisemalt mõttes ja eriti seoses kliimamuutustega suurendama naiste mõjuvõimu poliitikas. ja võib-olla peaksime mõtlema ka mingisugustele tagatistele, kaitsemehhanismidele äh,, nagu oli ette nähtud meie resolutsioonis naised konfliktiolukordades, et suurendada naiste osalemist kliimapoliitikas ning eraldada selleks ka rohkem vahendeid ja põhiseaduslikul tasandil tuleks sätestada õigus puhtale keskkonnale ja juurdepääsule loodusvaradele, kuna see on äärmiselt oluline, kui me räägime naistest ja kliimamuutusest. ja siis see aspekt, mida mainis ka raportöör ja mis on väga paljude probleemide põhjuseks, äh, need on segregeeritud poliitiline võim. naised äh, on sageli keskkonna, sotsiaal- või haridusküsimuste puhul äh, võtmepositsioonidel, kuna mehed aga omavad juurdepääsu ja kontrolli ressursside üle, olles eelarve eest vastutavad või suurema tähtsusega ametikohtadele, mis tähendab seda, et naiste osakaalu majandusotsuste tegemisel tuleb suurendada. esimees, ma sooviksin rõhutada, võib-olla tugevamalt kui raportis on seda tehtud, nimelt seda, et naistel peab olema positiivne mõjuvõim. sest naised on ju need, kes äh, suurendavad meie elanikkonda, nad on kõige aktiivsemad kodanikuühiskonnas ja mittetulundusühingutes. naised on need, kes äh, harivad ja kasvatavad lapsi, naised, äh, kes teevad äh, igapäevast tarbimisotsuseid ja mikrotasandil, kohalikul tasandil on neil rohkem poliitilist võimu ja mõjuvõimu ja ma sooviksin et ka ühenduse tasandil me suudaksime mõelda sellele, kuidas paremini toetada neid organisatsioone ja naiste tegevust naiste kui tarbijate, harijate, kasvatajate ja kohaliku tasandi otsustajate rolli, sest sealt saaksid muutused alguse. Eh, suur tänu. ma olen ka ise sõnasoovijate seas, mina olen eh, variraportöör. ja ma olen eh, nõus, see on hea raport. käsitletud teemad on tõepoolest esmatähtsad ja äh, neid on hästi esile tõstetud, mõnikord võib küll teha mõningaid kommentaare, aga naiste ja kliimamuutuse side tuleb, seda tuleb paremini täpsustada ja selgitada naiste puhul seda on siin ka päris hästi tehtud tegemist on hea ettepanekuga. mul on vähe kommentaare, mõned küll on, mille kohta ma teen ka muudatusettepanekuid. esiteks, me võiksime selgitada, et miks, miks seda tehakse üldse. näiteks äh, võiks öelda, et, et tegemist on eelkõige siis äh, ressurssidega, mida inimesed tarbivad inimesed tarbivad, tarbivad mingeid asju ja, ja sugude vahel on ka, on ka erinevus näiteks energia või, või liha tarbimises siin oleks siis erinevad punktid, üks seoses punktiga üheksa, kus rõhutatakse naiste teadmiste olulisust. mul on näiteks kohe võtta kolm näidet selle kohta, kus naiste osalus hariduses või koolituses on asju märgatavalt parandanud. näiteks oleme võidelnud kõrbestumise vastu, aga just naiste roll on seal oluline olnud. on ka kütte eh, küsimus bioloogilise mitmekesisuse teema, naisi on äh, koolitatud, et äh, nad siis mm, puid istutaks hulgaliselt, oli ka üheksakümne kolmandal aastal vist äh, orkaan Mitch, millel oli palju inimohvreid aga oli üks piirkond, kus, kus keegi äh, surma ei saanud sel lihtsal põhjusel, et naisi oli koolitatud katastroofi äh, märke eelnevalt ära tundma. ja sellest oli tohutult abi ja see oleks vist seal üheksanda punkti juures äh, päris kohane mainida ja see mõjutab nii meeste kui ka naiste heaolu, kui naisi äh, harida ja koolitada. edasi Euroopa Liidu tasandil äh, võiks riikidele äh, välja pakkuda sellise väljakutse. luua näiteks mingid nii-öelda Äh, äh, asutused või kohtud, mis, mis kontrolliksid siis seda soo, soo dimensiooni arvesse võtmist, aga ma panen selle kõik kirja ja edastan oma kommentaarid, aga igal juhul suur tänu sulle väga hea raporti eest. hästi, proua Papadopoulou, palun. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Καταγράφονται όλα όσα πρέπει. Τέναν εσήμες see raport on väga heas tasakaalus, sisaldab kõiki neid aspekte, mida olekski vaja mainida. ja nii-öelda kliimapõgenikud on oluline teema, millele ma tahaksin keskenduda. paljudes arenguriikides äh, mõjutab elanike looduskatastroof, mis on tekkinud sageli kliimamuutuste tagajärjel, väga paljud inimesed, mehed, naised ja lapsed sealhulgas on sunnitud riigist välja rändama või põgenema. ja see tähendabki kliimapagulast. see kehtib ka naiste puhul, äh, kes äh, on sunnitud hoolitsema oma laste, vanurite, invaliidide eest äh, nad hoiavad perekondi koos, sest perekond on ju ühiskonna nurgakivi, ühiskonna rakuke. ja tegelikult ühiskonna sidusus satub ohtu sellistes oludes, seega mikrolaenud, mikrokrediiti naistele tuleks anda taolistel juhtudel et pärast neid äh, radikaalseid muutusi nende elus suudaksid naised taastada oma igapäevase tegevuse. ja arengumaades on oluline luua naistele rohkem võimalusi, äh, sellest on räägitud ka Euroopa Nõukogu vastavas raportis ja ka teistes raportites on tõestatud, et kui naistele antakse mikrokrediiti nende projektide toetuseks siis paranevad ka laste, paraneb ka laste olukord ja see rahaline toetus on oluline nende perekonna säilimiseks ja perekonna heaolu säilimiseks ja seda probleemi tuleks mainida ka raportis. tänan. tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. seega palun komisjoni, Rodan Dubais Thank you very much uh,, Mr Chair. suur tänu, esimees. tere hommikust kõigile. ma tahtsin komisjoni nimel ja kliima eest vastutava peadirektori eest tänada äh, raportööri selle väga hästi tasakaalustatud raporti eest, nagu just äsja mainiti. Äh, suuline mõõde on sageli jäänud äh, kliimamuutuste aruteludes kahe silma vahele Äh, naiste äh, rühmitused, organisatsioonid ja teised sidusrühmad peaksid ühenda, ühendama oma jõupingutused, et vähendada äh, heitmeid, arvandama survet nendele, kelle vastusalasse kuuldub, selleks, et täita kliimamuutustega seotud kohustusi nii tärkavates majandustes kui ka arengumaadest ja selles mõttes me rõhutame ka arengumaade tähtsust Äh, kus äh, kliimamuutuste mõju saab olema suurem ja tugevam ja eriti naised vaesematest vähem arenenud riikidest kannatavad rohkem ja seetõttu on oluline mõelda, kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja aidata kõige haavatavamaid äh, elanikerühmi kohaneda kliimamuutustega. lisaks ebavõrdsusele meeste ja naiste vahel, meeste ja naiste erinevate rollide ühiskonnale ja tööjaotusele Äh, ei mõju kliimamuutused võrdselt meestele ja naistele ja seetõttu ma ei hakka laskuma nendesse üksikasjadesse, äh, sest väga paljudes küsimustes Euroopa Komisjon nõustub raportööriga, ma soovisin lisada, et Euroopa Liidul on soolise võrgustikuse teemal kahene lähenemine ja äh, ka kliimamuutuste programmide arendamisel. me oleme kohustunud tegelema äh, soolise ebavõrdsuse ja kliimamuutustega näiteks äh, äh, olles välja toonud selle kui võtmetähtsusega aspekti äh, nendes programmides, kus me räägime naiste mõjuvõimu suurendamisest aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist, meil on komisjonis strateegia meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamiseks aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist ja lisaks sellele me räägime ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamises koostöös OECD-ga ja see on dokumendis aastast kaks tuhat üheksa. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut loob eeltingimused Äh, selleks, et muutuda äh, soolises küsimustes Euroopa Kompetentsikeskuseks ja äh, see instituut töötab välja ka indikaatoreid, mis mõõdavad naiste aktiivset osavõttu otsustustegemisel ja kliimamuutuste vastase võitluses meil on ka kliimamuutuste vastutavad talitused, kes arvestavad ka soolise võrdõiguslikkuse temaatikaga meie strateegias, mida me tööstame välja aastaks kaks tuhat kolmteist ja äh, kliimamuutustega kohanemise dokumendis hõlmatakse seda teemat täielikult ähm, äh, vabandust, ka novembris arutatakse seda komisjonis ja mainiti äh,, volinik mainis, et põhiline äh, soolise aspektiga seotud probleem äh, haakub äh, arengumaadega ja seetõttu me peame ka eelkõige sellele keskenduma, kuid äh, loomulikult äh, sellega tuleb tegeleda ka ühenduse tasandil komisjon võtab teadmiseks kõik need taotlused, mis on esitatud raportis, me oleme nõus selle raportis sätestatud eesmärkidega, võtame teadmiseks kõik siin tõstatatud küsimused ja palved, me anname omapoolse hinnangu neile ja teavitame teid sellest, mida me saame ette võtta. tänan. ja lõpetuseks siis raportöör Kill Nilsenile veel sõna jah, mul on tõepoolest väga hea meel nende tulevaste muudatusettepanekute üle, mis kindlasti seda raportööri parandavad ja tänan teid ette. Eh, aitäh. see arutelu on sellega lõppenud. ajakava kohta muudatusettepanekut eh, tähtaja võiks äh, seada siis kümnendaks jaanuariks kella kaheteistkümneks, kakskümmend viis, kakskümmend kuus jaanuar äh, arutatakse seda, kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril hääletus komisjonis ja plenaarile siis läheb see märtsis või aprillis. väga hea, nüüd võime tagasi tulla punkti number neliteist juurde naised, naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemise kvaliteet ja võrdõiguslikkus. nüüd annan sõna Sirpa Pietikäinile. arvoisa puheenjohtaja, head kolleegad. lugupeetud esimees, head kolleegid. kui me räägime naistest kui poliitilisest otsuse langetajast, siis tegemist on nii kvaliteedi kui võrdõigusliku küsimusega. võrdõiguslikkuse küsimus on see, et inim-, naiste põhiõigused on ka äh,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 see, me teame, et naistel ja meestel on äh, võrdsed võimalused, samasugused võimalused kui meestel, selles, et osaleda poliitiliste otsuste langetamisel ja inimõiguste küsimus on see seetõttu, et naised on ilmselt äh, kõige suurem poliitilisest äh, otsuste langetamisest tõrjutud rühm, sest on ka muud rühmad nagu seksuaalsed või etnilised vähemused, on tavapäraselt ka äh, nõrgemas positsioonis tegemist on ka kvaliteedi küsimusega, sellepärast et äh, mida mitmekesisem on see otsuste langetajate taust, seda erinevaid visioone on võimalik poliitikasse kaasata ning seda paremad on ka need otsused, mida langetatakse. praegusel hetkel äh, muret valmistav areng terve Euroopa Liidu piirkonnas on see, et äh, naiste Äh, progress nii kohalikus kui Euroopa Liidu tasandil on äh, peatunud ning koha peal me oleme näinud ka tagasilangust. me oleme äh, pariteedist veel päris kaugel. kus me näeksime siis, et mehed ja naised oleks võrdselt esindatud otsuste langetamise protsessis vaatame siis, millised on need takistused olukorra parandamise teel ja me võime näha neid siis kui struktuurseid takistusi. kui me vaatame näiteks heaoluriigi struktuuri, siis äh, me näeme ka seda, et äh, naistel on äh, suuremaid ülesandeid laste või vanurite äh, eest hoolitsemisel, naistel on nõrgem majandusliku positsioon, nendel on nõrgemad, nõrgem positsioon töökoht, ehk siis nendel on äh, vähem võimalusi anda oma aega poliitiliseks äh, protsessiks või äh, vabastada oma aega pere arvelt. probleemiks võib olla ka väga jõulised stereotüübid, mis valitsevad endiselt meedias kui ka poliitiliste otsuste langetamise struktuurides ning ka parteides, mis annavad äh, naistele teatud äh, rolle ning tihtipeale näitavad äh, naisi kui ohvreid või äh, kirjeldavad naist äh, kui süüdlast selles, et tal ei ole rohkem poliitilist võimu. see võib olla seotud näiteks sellega, et ema on eelistanud olla lastega ning siin ei mainida seda struktuurset põhjust, miks ta leiab, et tal ei ole muid võimalusi ja ta ei saa äh, otsustada poliitilises otsuste langetamise protsessis, vaid äh, süüdistatakse naist ennast struktuursetes puudustes. Need äh, süüd on ka poliitilises struktuuris, selles, kuidas parteid on üles ehitatud, kuidas näiteks on teatud tingimustel kaasatud naisi parteisiseste äh, poliitiliste otsuste langetamisel ning me vaatame ka seda, kuidas poliitiline võim parteis endas on jaotatud. Äh, samasugune segregatsioon, et üles, tööülesanded jaotatakse meeste ülesandedeks ja naiste ülesanneteks, me näeme seda ka parteides endis ning see peegeldub ka äh, esindusdemokraatia tulemustes me näeme seda, et naistele antakse selliseid äh, valdkondi nagu keskkond, äh, haridus, sotsiaalhoolekanne ja kus jaotakse näiteks eelarved ja meestele antakse selliseid ülesandeid, kus neil on, äh, nende käes on kontroll ressursside üle, eelarve, majanduspoliitika, kaubanduspoliitika ja nendel on ka juhtivad poliitilised positsioonid kui me vaatame tööelus naiste suhteliselt nõrgat positsiooni, vaatame nende äh, positsiooni, mis on äh, nõrgem kui meestel majanduslikus mõttes, siis üks nendest stereotüüpidest on seotud ka sellega, et kui meil on tegemist näiteks valimiskampaaniaga, siis äh, naisel kandidaadina on ka poliitilise töö jaoks vähem ressursse on ka siis neid süsteeme, kus äh, jaotatakse partei äh, vahendeid poliitilise kampaania jaoks, siis me näeme ka seda, et naised on siin vähem esindatud. üks asi on veel märkimisväärne, et kui me vaatame naiste rolli poliitilise otsuse langetajatena, ja me näeme ka seda, et naisi on endiselt alarmeerivalt vähe esindatult. ülesanded on jaotatud ebavõrdselt poliitikas meeste ja naiste vahel. nüüd me näeme samasugust struktuuri ka ametkonna hulgas et kui meil on tegemist erinevate juhtpositsioonidega nendes erinevates ametkondades, ka erinevates komisjonides, eriti kui meil on tegemist majandusotsuste langeta-, langetustega, siis me näeme seda, et mehed on üleesindatud ja naised alaesindatud. me peaksime meeles pidama ka seda, et äh, esindusdemokraatia äh, baas on ikka seotud sellega, kuidas äh, seda tegevust ette valmistatakse. ja äh, me näeme seda, et naiste arvamus on kahekordselt alaesindatud ühelt poolt siis selles osas, mis puudutab ettevalmistustegevust ja teiselt poolt seda, mis puudutab otsuste langetamise protsessi ennast. naistel on äh, muid võimalusi, mida kasutatakse ära, me teame ka seda, et naised on aktiivsed erinevates organisatoorsetes küsimustes. antud raportis ma olen püüdnud äh, tuua ära konkreetse nimekirja sellest, millised on need vahendid, mida me võiksime rakendada selleks, et äh, saavuta paremat võrdsust ja pariteeti. raportis soovitakse seda, et me vajame nii äh, kohaliku või siis riikliku tas-, äh, tasandi strateegiad ja Euroopa strateegiad, mis võtab arvesse need erinevad põhjused selle, äh, selles osas, miks naised on tõrjutud poliitiliste otsuste langetamise protsessis üks osa on seotud sellega, et heaoluriikide äh, poliitiline struktuuri tuleb parandada ning me peaksime äh, tagama paremini kodanikele põhiõigustele ligipääsu ning me peame tagama ka parema ühiskondliku ja pereelu äh, lepitamise. lisaks sellele me peaksime toetama naiste aktiivsust äh, toetust kampaaniatele, me peaksime tegevustoetust pakkuma naisteorganisatsioonidele ja pakkuma toetust ka siis, kui toimuvad siseriiklikud Euroopa-ülesed kampaaniad. kuid sellise tegevuse jaoks on vaja mitmed meetmed, mis puudutavad parteide struktuuri, kandidaatide ülesseadmist ning äh, samuti ka äh, siis äh, ametnike äh, nimetamist nimetatavale ametikohtadele. loodetavasti siis me leiame sellise komplekti, kus me näeme, et äh, Äh, parteidel on võimalik arendada oma tegevust ja seal on siis stiimulid olemas, teiselt poolt on olemas ka sanktsioonid selleks, et parteid esitaksid sama palju mehi kui ka naisi kandidaatidena üles ja see puudutab ka parteide enda äh, sisemist otsuste langetamise protsessi erinevatel tasanditel. kus on võimalik, äh, siis peaks olema ka äh, vaatama seda, kus oleks võimalik siis soolist tasakaalustatamat äh, kandidatuuri, äh, kandidaate üles seada ka siseriiklikul tasandil. sedasama põhimõtet tuleb rakendada ka siis, kui liikmesriigid esitavad kandidaate Euroopa Komisjoni ametitesse. Äh, tulevikus tuleb esitada nii kui mees kui ka naiskandidaat ning me peaksime ka komisjoni Äh, presidendi ameti äh, seda põhimõtet silmas pidama ning ka volinike ametite puhul. tõepoolest tuleb äh, kõrgetele ametikohtadele saavutada suuremat pariteeti ja seda ka vajaduse korral kvootide abil. Euroopa Liidu kõrgete ametite puhul tuleb äh, tähelepanu pöörata sellise olukorra saavutusmeile, kus on võrdsed nii naised kui ka mehed esindatud. on ka põhjus esitada teatud tingimusi nii pa-, äh, rahvusriikide parlamendile kui ka Euroopa Parlamendile, saavutamaks sellise olukorra, et antud institutsioonid toimivad sellisel viisil, et äh, kui meil on tegemist vastutavate ametikohtadena ees, esimees, esimeeste või eesistujate ametikohtadel oleks sama palju mehi kui ka naisi äh, terve äh, Ähm, valitava perioodi jooksul ning loodetavasti me saaksime siis äh, mõõta äh, tulemusi kolme järjestikuse äh, valimisperioodi jooksul selleks, et saavutada sobivat poliitilist tasakaalu. kuid nendest strateegiatest ei piisa. me vajame ka lisauuringuid ning äh, meil on vaja ka kasutada seiremeetodeid. sellepärast ongi tervitatav, et Euroopa Komisjon on eraldanud vahendid küsitluste läbi, läbiviimiseks ja seirete teostamiseks, kuid sellest ei piisa, sellepärast et me, meil on vaja ka protsessi, kus nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil me hindame miks ei ole me saavutanud oma eesmärke pariteedi osas ning me peaksime edastama konkurentse tegevuskava, kuidas praegust poliitika saab parandada selleks, et saavutada paremat pariteedi tulevikus. ma tahaksin teid juba tänada ette heas koostöö, hea koostöö eest, tahaksin tänada oma kolleege ja sekretäriaati, sekretäriaati, tahaksin tänada ka variraportööre äh, ning ma tahaksin tänada äh, selle suurepärase äh, tagasiside eest, mida ma loodetavasti saan selleks, et saavutaksin piisavalt hea raporti, suur tänu! suur tänu, proua Peetikainen! nüüd saab sõna proua Uriir. tänan, härra esimees! ma tänan raportööri väga põhjaliku raporti eest ja väga hea ettekande eest mis kõik küljed eh, hästi esile tõi. me oleme kõik siin nõus et otsuste kvaliteet sõltub otsustajate kvaliteedist. langetame otsuseid ühiskonna elu kohta on parim kui need keda see puudutab oleksid ka otsuste langetamisel esindatud ja esindatud mitte lihtsalt kümme kakskümmend protsenti vaid võimalikult tasakaalustatud aga vähe viib meid edasi kui me räägime isekeskis see tähendab valdavalt naised omavahel ja räägime naiste esindatuse suurendamise eelistatusest. kui me ei suuda mehi nende arutelude juurde tuua jäämegi tänase status quo tasemele tiirlema. Eh, ma arvan et peame enem, enam tegelema sellega kuidas ma rõhutan sõna kuidas kuidas kaasata mehi oma aruteludesse kuidas muuta lähenemist nendele küsimustele ja olgem ausad suur osa ühiskondadest ei võta soolise võrdõiguslikkuse küsimust tõsise küsimusena. tee muutustele algab aga muutustest meie peas ja sellele peaksime enam tähelepanu pöörama. aitäh! Tack för det och då går ordet till fru Bill suur tänu, proua Pilva, palun. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la ponente el esfuerzo. Eh... Tänan. Esmalt sooviksin tänada raportööri tehtud jõupingutuste eest. loomulikult on meil mõned muudatusettepanekud endastki mõista, me kaitseme selle raporti sisu, see on demokraatia õigluse küsimus, kuivõrd naised äh, naisi on ju enam kui viiskümmend protsenti. me peame äh, võitlema naiste tasakaalustatud esindatuse eest ja just see tasakaalustatud esindatuse mõiste on oluline ja äh, sellest on ka äh, kinni peetud erinevates raportites, mis on vastu võetud nii Euroopa Liidu riikide kui ka rahvusvahelisel tasandil. muudatusettepanekute äh, eesmärgiks oleks rõhutada rohkem poliitiliste parteide ja ametiühingute suuremat rolli, mida siin raportis ei ole mainitud Nendel on äh, tähtis roll mängida töö, töömaailmas, aga ka institutsioonide tasandil. me oleme märganud nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Euroopas riigi ja kohalikul tasandil, et need kogemused kus on siis äh, vastu võetud äh, erimeetmeid tasakaalustatuse tagamiseks, et need meetmed on olnud edukad. Äh, seega on see ennast igati ära tasunud ja tõepoolest seda tuleks jätkata, et tagada naiste tasakaalustatud esindatus. ja parlamendi Ähm, tasandil on seda vahel pisut äh, keerukam saavutada. Äh, kuivõrd äh, võib-olla tegemist asendamise, asendamisega, kui naine näiteks läheb sünnituspuhkusele, siis teda ei asendata automaatselt naisega ja see on tihti olnud suureks probleemiks, kui meie komisjonis mõni raportöör ähm, pidi hääletusel oma raportit äh, kaitsma ja tegelikult äh, oli, oli just kas sünnitamas või siis, või siis puhkusele minemas ja teda ei olnud võimalik asendada, nii et selliseid äh, valimisseadusi tuleks, tuleks muuta ja nendega ette näha, et äh, naiste esindatus oleks, oleks tasakaalustatud. meil peaks olema vähemalt viiskümmend protsenti naiskandidaate. Neid võiks olla ka rohkem, aga kindlasti mitte vähem. ja niisugused äh, seadused võimaldaksid äh, ka tagada järelevalvet äh, järgnevate valimiste aegu. minul on mitmeid äh, muudatusettepanekuid, me ei pea tegutsema mitte ainult riigi tasandil, vaid ka regioonide tasandil. Euroopa on ka regioonide Euroopa ja neil on olnud mitmeid positiivseid kogemusi, näiteks Baskimaal on Äh, võrdõiguslikkuse seadusandlus eraldi olemas, nad on muutu-, muutnud oma valimisseadust, tänu millele on naiste äh, esindatus nii parlamendis kui ka regioon, regioon, regiooni valitsuses äh, tasakaalustatud. raportis oli küll üks asi, millest ma päris hästi aru ei saanud mis puudutab naiste tasakaalustatud esindajatest äh, poliitik, poliitikas, poliitilises elus, öeldakse, et et see viiskümmend protsenti tuleks saavutada vähemalt järgmise äh, kolme äh, parlamendi koosseisu puhul. miks, miks kolme? see tuleks ikka ju paika panna lõplikult, ma ei saa aru, miks, miks siin peaks olema ainult kolm perioodi see peaks olema ikka meie alaline püsiv eesmärk. ja mis puudutab siis seda kuueteistkümnendat punkti, siis te mainite äh, äh, vanemate äh, võrdset äh, osalust kulude jagamist mõlema lapsevanemad tööandjate vahel. tõepoolest mõlemal poolel on kulud, ka siin parlamendis on meil olnud raskusi. et saada siis sajaprotsendiliselt tasustatud lapsehoolduspuhkust, rasedus- ja sünnituspuhkust Need on siis olulised punktid, tuleb ka äh, rõhutada rohkem meedia rolli, kuna kui meedias naiste kuvandit rohkem esile tõstetakse, äh, on see positiivne, kuivõrd praegu äh, naised on siiski vägagi tagaplaanil. ja väga tihti on naiste äh, naiste juures äh, kasutatavad äh, kirjeldused või mõisted ei ole just kõige positiivsemad. ja kui küsida, siis ähm, missugune naine on Euroopas äh, oluline või nähtav inimene, siis kõik mõtlevad proua Merkelile, aga kindlasti peaks seda kõike vaatlema laiemalt ja tegelikult on ju kaalukate naiste osakaal poliitikas väga väike ja kui võtta näiteks ÜRO raport, raportit, siis äh, järgemööda on näha, et naiste äh, suurem äh, kaasamine on andnud märksa rohkem heaolu kõigile, vähem korruptsiooni, palju tõhusamat juhtimist, haldust ja meeste kuvand on sageli just seotud rahvusvaheliste konfliktidega, samas kui naisi kujutatakse just äh, rahuajaga või rahuga seoses. seega me peame rohkem töötama just naiste esindatuse äh, kallal nii poliitikas kui ka meedias. tänan. proua Papadopoulou, palun. Also... tänan ka mina tahaksin õnnitleda raportööri proua Pietikäist hästi koostatud raporti eest, milles rõhutatakse vajadus äh, kvantitatiivsete äh, mõõtmik ja, ja naiste poliitilise esindatuse edendamiseks. tõepoolest on palju vahendeid, mis on jäänud veel kasutamata ja neid tuleks kasutada, et äh, ületada see lõhe ähm, seaduste ja tegelikkuse vahel ja mina olen sotsiaaldemokraatide poolt variraportöör, me oleme nõus sellega, et naised on alaesindatud, eriti majandus- ja rahandusküsimustes, kaubanduses, kaitseküsimustes, välisküsimustes ja väga paljudes teistes tegevusvaldkondades. samuti on naised alaesindatud juhtivatel kohtadel komisjonides, fraktsioonides ja ka mujal. ja me oleme näinud, et isegi Euroopa Komisjonis Äh, naiste osakaal on, äh, piirdub ühe kolmandikuga ja komisjoni pole kunagi naine juhtinud. Need on osa muudatusettepanekuid, mida me kavatseme esitada äh, täna pärastlõunal kella kolmeks, sest tõepoolest raportis sisaldub kõik see, mida on vaja mainida, riigi rolli, erakondade rolli, meedia rolli, komisjoni rolli, liikmesriikide rolli ka poliitiliste erakondade rolli, kuid ma arvan, et muutustele aitaks tegelikult kaasa see, kui meil oleks sellised õiguslikult siduvad meetmed, äh, mis viiakse sisse valimisseadustesse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, sest riigiti on erinevad süsteemid ja erinevatel erakondadel on erinevad moodused kandidaatide ülesseadmiseks, kas äh, lülitada naised parteide valimisnimekirja või mitte ja päris kindlasti naistel ei ole samasugused võimalused ka ajakirjanduses, äh, kui nad on seatud üles kandidaatidega, kandidaatidena. Äh, äh, meie rõhutame oma mitmetes muudes ettepanekutes äh, seda, et sellised vahendid peaksid olema kohustuslikud, siduvad, õiguslikud meetmed ja loomulikult me toetame ka mittesiduvaid ähm, meetmeid ja selliseid meetmeid, mis on seotud mentorlusega ja teadlikkuse tõstmisega. ja minu viimane kommentaar selle kohta, et et on vastu võetud sellel teemal väga palju resolutsioone, liiga palju resolutsioone, erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, Pekingi platvorm, New Yorgi platvorm, Euroopa Nõukogu resolutsioonid, Euroopa Parlamendi resolutsioonid, mida me tegelikult aga vajame, on hea tava mõne riigi poolt ja me teame, et Skandinaavia riikides on väga head tavad naiste poliitilise esindatuse edendamiseks ja neid häid tavasid tuleks äh, rakendada ühel või teisel moel kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. kui me jätame igal liikmesriigile ise otsustada, kuidas saavutada naiste ja meeste võrdne esindatus, kulub väga palju aega sellele. seega äh, õiguslikult siduvad meetmed on võib-olla kõige tulemuslikumad ja see on ka meie ühe muudatusettepaneku sisu, äh, mis on suunatud sellele, et edendada täiendavaid meetmeid, äh, mis on sätestatud kõikides resolutsioonides, mis on vastu võetud viimaste aastate jooksul suur tänu, ka mina olen sõnavõtjate nimekirjas. ma olen variraportöör ka selle raporti puhul. ja nagu ka Kiil Nielsoni raporti puhul ütlen ma, et tegemist väga hea raportiga, eh, mis arvestab kõikide olulisemate aspektidega, see on väga selge, asjakohane raport ja ma igati tunnustan seda, see ei ole pelgalt äh, palju sõnu, vaid sisaldab ka vajalikke tegevusi ja meetmeid. Äh, ma olen väga rahul selle tööga, ma olin väga rahul, kui ma lugesin seda raportit. ja igati tervitan äh, selle avameelset lähenemist. Äh, mul on ka mõned muudatusettepanekud, neid ei ole eriti palju, kuid ma esitan need täna üks muudatusettepanek sisaldab minu seisukohta kvootide kohta Äh, ma tean, et tegemist on väga tundliku teemaga, kuid äh, kui asi puutub minusse, siis ma leian, et äh, tavaolukorras, kui me räägime ametikohtade jagamisest mingis organis või mingite ülesannete jagamisest, ja lähtume kandidaadi kvaliteedist ja teadmistest, siis ehm, peaks olla tulemuses olema viiskümmend, viiskümmend jaotust. kui seda ei saavutata, siis ei ole ilmselt arvestatud eh, elanikkonna pädevuste ja oskustega. põhjus peitub selles, et on juba olema kvoodid, kuid need on mitteametnikud, mehed valivad mehi meie poisieas kasvasime teadmises, et äh, meie suudame asju liigutada, äh, meie suudame olukorda muuta. ilmselt me peaksime muutma seda suhtumist ühiskonnas, ka muutma ka ühiskondlikke mõõdet, äh, võib-olla kasutama ka kvoote, selle asemel öelda, et me ei ole rahul nende mitteametlike kvootidega, võiksime väita, et me soovime kvootide süsteemi ametlikuks muuta ja on olemas ka mõningaid aspekte, mis ähm, tekitavad teatud äh, kõhklusi, kus äh, on öeldud, et äh, parlament pöördub liikmesriikide poole, kui see on asjakohane võib-olla me peaksime need asjakohasuse välja jätma ja neljandas punktis proua Bilbao ütles kolme järjestikust parlamendi koosseisu kohta, võib-olla selle võiks välja jätta. üheksandas punktis me kutsume üles komisjoni ja nõukogu üles vajaduse korral äh, kvootide abil soodustama soolist õigust ja ma arvan, et see sõna vajaduse korral ei ole vajalik. ja meil on veel ka paar täiendavat kommentaari meie välissuhtluse, välisteenistuse kohta, ma arvan, et me peaksime mainima, et kui me saadame välja oma poolt äh, teatud delegatsiooni, siis me peaksime silmas pidama ka delegatsiooni koosseisu, soolist koosseisu. võib-olla on raske väita, et nendes delegatsioonides peab olema tagatud sooline tasakaal, kuid me peaksime väga hoolikalt läbi mõtlema, keda me saadame ja me peaksime äh, mõtlema ka delegatsiooni liikmete pädevuste peale, nagu näiteks, et vältida sellist olukorda, nagu meie Kopenhaageni delegatsioon. Äh, sellele peab mõtlema meie delegatsioonide koosnemisel, äh, kui Euroopa Liidu delegatsioonid sõidavad kuhugi koha peale välja ja kohtuvad sealsete elanikega. see peaks kehtima ka meie kõneajale, koosolekutele Äh, kõneaega tuleks jagada võrdselt äh, nii meeste kui naiste vahel, et ka naistel oleks võimalik sõna võtta. sest pole ju mõtet äh, sellistel delegatsioonidel, kus naised ja mehed on esindatud viiskümmend, viiskümmend protsenti, kus sõna saab ainult mehed ja nendes ettevalmistusdokumentides, mis saadetakse delegatsioonidel välja, tuleb arvestada ka soolise aspektidega. Need on meie poolt välja pakutud muudatusettepanekud, kuid meie arvates äh, raport on väga hea, see on suurepärane teos ja suur tänu teile. proua Kill Nielsen. Euh, suur tänu ja ma tahaksin tulla veel selle punkti juurde, mida me varem juba vaatasime, mis puudutab poliitilisi erakondi ning kuidas on siin võimalik saavutada progressi ma olen täiesti selle poolt, mis on juba öeldud, ehk meil on vaja siis äh, juriidiliselt siduvaid meetmeid ja me ei pea rääkima ideoloogilistes küsimuses, vaid peaksime rääkima ka lihtsalt meie kogemuste põhjal. sest kui meil on äh, oma, meie erakonnad, siis vaadates näiteks rohelisi, siis kaheksakümne neljandal aastal kirjutasid nad äh, oma põhikirjad, pea-, nad peavad saavutama soolise tasakaalu nii äh, parteisiseselt kui ka äh, kandidaatidega nimekirjas ja see on andnud ka häid tulemusi, sellepärast me oleme ole, olnud esimesed Prantsusmaal, kes on, kellel oli regionaalne president, kes oli naissoost. Äh, meil oli ka meie poliitilise organisatsiooni äh, sekretär, kes oli naine ja praegusel hetkel Prantsuse delegatsioon Euroopa Parlamendis on äh, siis kaheksa naist, kogu neliteist inimest, nii et kui meil on olemas põhikiri, mis ütleb, et meil peab olema suuline tasakaal, siis te näete siin ka tulemusi. ma olen täiesti veendunud, et see on õige, ma olen näinud neid tulemusi ka, nii et kui me vaatame äh, punkti kolm, siis me peaksime jätma kõrvale need sõnad, kus on öeldud, kui võimalik ja me peame tõepoolest nõudma pariteeti Äh, selle asemel, et rääkida kvootidest. sest äh, meie ühikool, ühiskonnas on mehed ja naised ja minu arvates võib olla siis rakendatud mingeid protsente või ka muid kategooriaid. me võime rääkida konkreetsetest eri, erialarühmadest, võime rääkida näiteks sellest, et meil on vaja nii palju protsente siis äh, talupidajatest või õp-, õpetajatest, aga pariteet on äh, teine asi, kui me räägime suulisest pariteedist. sest äh, tegemist on kahe elemendiga, millest meie ühiskond koosneb. suur tänu ja palun komisjon Merci beaucoup, Monsieur le, le Président. Merci de me donner euh, la parole. En effet... suur tänu. ma tahaksin teid tänada selle eest, et andsid mulle sõna. Äh, tegemist on tasakaalustatud äh, raportiga ja siin me näeme olulisi punkte, näiteks pidev äh, naiste alaesindatus nii vastutavatel ametikohtadel, otsuste langetajate hulgas ja tegemist on ka ühe, äh, ka viies prioriteetsest valdkonnast, mida on mainitud Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse strateegias ajavahemikus kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist. komisjon äh, kavandab ka seda, et me toetame äh, naiste kandidatuure järgmise Euroopa Parlamendi valimistele, valimistel me teeme seda erinevate finantsprogrammide kaudu. konkreetsemalt see puudutab siis äh, põhiõiguste ja kodakonna, äh, kodanike programme. ning nagu raportis endas on öeldud siis Euroopa Komisjon on olemas andmebaas, mis asutati aastal kaks tuhat neli, mille põhjal on võimalik valmistada ette regulaarseid raporteid selle kohta, mis puudutab naiste ja meeste kaasatuspoliitikasse ja selle trende. seda me saame hinnata nii Euroopa tasandil kui ka äh, majandus äh, ja administratiivsüsteemides ning ka kohtusüsteemis tõepoolest, äh, komisjon on väga tänulik äh, toetuse eest, mida äh, selle tegevusel on raportis antud ning lisaks nendele hullustele andmetele, mis on raportis ära toodud, siis ka näiteks kui me vaatame välisteenistust, siis ka siin tegutsetakse mitmes valdkonnas selleks, et toetada naiste suuremat esindatust poliitikas kõigepealt oma tegevuses, kuid ka välisteenistuse tegevustes. loomulikult ma ei saa siin äh, kõiki meetmeid kirjeldada, kuid äh, näiteks asutati ka ÜRO äh, naiste poliitilise osaluse edendamise põhimõte. meil on olemas siis uus ÜRO vastav institutsioon, mille eesmärgiks on saavutada strateegiline partnerlus selleks, et oleks võimalik äh, teha tõhusamat tööd naiste võrdõiguslikkuse autonoomia saavutamisel. valmistatud on ette ka äh, vastastikuse mõistmise memorandum mille eesmärgiks on sellist partnerlussuhet korraldada ning Euroopa Parlamendil on ka mängida oma oluline roll äh, valimiste vaatlejana. lisaks sellele on koostatud ka raporteid, kus, kuhu on kaasatud äh, suuline dimensioon ning ka informatsioon naiste osaluse kohta. see puudutab nende osalemist valijatena kui ka kandidaatidena. veel üks oluline asi on resolutsiooni üks kolm kaks viis elluviimine. see puudutab äh, naiste kaasamist äh, rahuoperatsioonidesse äh, sest äh, see on väga oluline, et naised on siin kohal ka otsuste, otsuste langetajate rollis. selleks, et see oleks võimalik rahu saavutada ja säilitada. ning selles mõttes äh, välisteenistus äh, püüab tööd teha ka naiste positsiooni parandamiseks viimane asi, mida ma tahaksin mainida, on siis Euroopa demokraatia inimõiguste instrument, mis, mille eesmärgiks on äh, saavutada naiste ja tüdrukute parem kaitstus ja iseseisvus antud valdkonnas ning me tahaksime rõhutada ka poliitiliste erakondade olulist rolli selles osas, mis puudutab tegeliku muutuse saavutamist. suur tänu! Tack så mycket för det och då går slutordet till fru Pietikäinen. Varsågod. Suur tänu. ja nüüd saab sõna raportöör. suur tänu teile nende väga konstruktiivsete märkuste eest. ma jään ootama nende laekumist ja äh, kaalun nende võimalikku kaasamist, äh, et oleks meie üksmeelne raport ainult kahte ettepanekut, äh, mis tehti, tahaksin kommenteerida. kõigepealt äh, see puudutab kolmandat lõiget, kus räägitakse asjakohasusest. see viitab puhtalt äh, tehnilistele aspektidele, sest riigiti on valimissüsteemid väga erinevad. näiteks mõningate valimissüsteemide puhul ei ole võimalik kehtestada kvoote võib-olla õnnestub leida parem sõnastus et see ei annaks edasi seda, et see on kõikidele erakondadele peale surutud, arvestades seda, et tehnilised valimissüsteemid on erinevad. ja nüüd kommenteeriksin neljandat lõiget viiskümmend protsenti, viiekümne protsendi esindajatest kolmes järjestikuses parlamendi koosseisus. ma lähtusin sellest, et äh, et minu mõte ei olnud sellest et, et viiskümmend protsenti komisjoni esimestest peaks olema mehed ja naised, kuid mu mõte oli see, et ka naiste õiguste komisjonis peaks olema sama palju mehi ja naisi. kui meil on aga hea kandidaat, meessoost kandidaat esimeheks, siis me ei tahaks, et me oleks sunnitud teda iga neljandal aastal naiskandidaadi vastu vahetama. ja seetõttu kolm järjestikust parlamendi koosseisu mainitud, et kõikides komedianis peaks olema mehed ja naised esindatud äh, nii väliskomisjonis, kaitsekomisjonis, et me suudaksime tagada äh, pariteedi kõikides komisjonides. okei okay,, tänks väga palju. suur tänu. sellega on selle päevakorrapunkti arutelu lõppenud ja ma mainiksin veel kord tähtajad täna, kahekümnes detsember kell viisteist null null on viimane tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. hääletus toimub meie koosolekul kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril ja esitatakse täiskogule märtsis Äh, sellega on päevakorrapunkt neliteist ammendatud, läheme edasi viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. Äh, direktiiv sada kolmteist aastast kaks tuhat neli meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse pakkumisega, punkt kaheksateist, proua Kurmai. suur tänu, kolleegid, ma arvan, et see teema on palju põnevam, kui meie fantastiliste kolleegide kohalolek näitab, kuid see on minu viga, sest see oli ette nähtud aruteludeks novembris, kuid mina juhtisin naistefoorumit Togos Äh, selleks, et edendada ka meie mudeleid äh, Aafrikas ja seetõttu ma ei saanud olla kahes kohas korraga ja kuna ma olen vastutav otsustaja, ma tahtsin ise seda raportit esitleda, mitte sellepärast, et ma ei usu, et teised kolleegid poleks sellega toime tulnud, kuid äh, arvestades seda aega ja minu meeskonna jõupingutusi, mis on sellele pühendatud ja ma tahan tänada Angelat selle eest äh, tahtsime me tõestada, et tegemist on täieliselt põneva teemaga äh,, mis äh, saaks äh, olla aluseks ka mudelile, kui komisjon näitab üles vastumeelsust. ja nüüd ma vaatan, kes on komisjonist kohal. kui komisjon on vastumeelne ja ei pööra sellele piisavalt tähelepanu, võin ma teile öelda, mina arvasin, et tegemist on küsimusega, mis mõjutab tavakodanikke, nii mehi kui naisi ja seetõttu ma koostasin töödokumendi ja ma olen tänulik kõikidele talitustele, sest esitatakse teile kahekümne kolmes töökeeles, millega ma tahtsin tõestada, et selles küsimuses tuleb samuti rõhutada võrdset kohtlemist. ma räägin lühidalt nendest punktidest, sest meil on piisavalt aega selle päevakorrapunkti jaoks ja loomulikult on see töödokument ka internetis kättesaadav ja loomulikult teil kõigil on olnud võimalus sellega tutvuda ja ma pigem kuulaksin ära teie mõtted sel teemal, selle asemel, et kulutada palju aega selle tutvustamisele, sest ma arvan, et see dokument räägib iseenda eest. ja seetõttu ma tahaksin rõhutada ainult paari aspekti, selleks et jagada teiega oma mõtteid. kõigepealt ma vastutan Äh, nõukogu direktiivi kaks tuhat neli murd sada kolmteist äh, kohaldamise eest. Äh, kuid see ei ole meie jaoks mitte põhiline ülesanne, kuna meil on see test asja hinnang nagu me teame, test Asha kohtulahend, Euroopa Komisjon pidi valmistama ette aru ande selle kohta, kuidas direktiivi on liikmesriikides üle võetud ja kohaldatud ja minu raport ning Euroopa Parlamendi resolutsioon peab tuginema sellele dokumendile. kahjuks ei ole komisjonipoolne aruanne valmis, seda on korduvalt edasi lükatud ja see on nüüd kavandatud aasta lõpuks kui komisjonist on kedagi kohal, siis ma tahaksin tõesti teada seda, millal see avaldatakse, sest aasta lõpuni on jäänud väga vähe tööpäevi kõigepealt me saime sellest viivitusest aru, sest me ootasime test Asha äh, kaasuses lahendit, kuid enam ma ei näe mingit põhjust viivituseks. ja seetõttu ma kutsun üles komisjoni veel kord esitama omapoolne hinnang niipea kui võimalik. Äh, põhjus, miks see on oluline, on järgmine. sest äh, praegune Euroopa on hoopis teistsugune kui varem. inimesed arvavad, et meie ei hooli neist enam, ei hoolitse nende eest. kui tööstus on tõesti valmis aitama, teisiti tegutsema, nad ei tea, mida teha. kolmekümne esimene detsember aastal kaks tuhat kaksteist saabub aasta pärast. loomulikult ma oleks tahtnud ära oodata komisjoni aruande esitluse enne oma raporti eelnõu tutvustamist, kuid antud juhul mulle tundus, et direktiivis on olulisi osi, millele me peame kiiresti tähelepanu pöörama, selleks et ergutada arutelu meie komisjonis, et mõista, millised tundmused teil on selle direktiiviga seoses ja Asha äh, kaasuse suhtes olen ma koostanudki selle töödokumendi, mis omakorda tähendab seda, et ma pidin oma töös lähtuma mitte Euroopa Komisjoni aruandest, vaid raportist, mis käsitleb äh, Äh, äh, naiste ja meeste võrdset kohtlemist äh, ja selle põhimõtte rahendamist seoses kaupade ja teenuste kättesaadavusega pakkumisega direktiivi kaks tuhat neli sada kolmteist, mille on koostanud kahe tuhande üheksanda aasta juulis Euroopa õiguseksperdid. see töödokument peaks andma üldise ülevaate selle direktiivi rakendamisest ja rõhutama minu seisukohti, tekkinud probleemide ning võimalike lahenduste kohta, et nendest raskustest tulevikus üle saada. miks ma seda tahtsin teha, selleks, et tõestada komisjonile, et meie soovime koostööd. ja see raport mõjutab ka teisi direktiive ja seetõttu ma suhtun sellesse täie tõsidusega. ma olen tähendanud ka positiivseid arenguid direktiiv näeb ette tõendamiskohustuse koormuse muutmise ja koostöö peab tõestama seda, et võrdse kohtlemist pole rikutud. see säte on üle võetud enamike liikmesriikide õigustikku, see direktiiv äh, näeb ette ka soolise võrdlusega organite loomist, kuid kahjuks mitte kõik liikmesriigid ei ole täitnud kõiki kriteeriume. üks direktiivi tulemus üle oli et enamik liikmesriike on nüüd selgelt reguleerinud diskrimineerimise küsimuse seoses rasedus- ja emaduspuhkusega kuid kahjuks ähm, erikohtlemist äh, ei ole alati, erakohtlemist ei ole alati peetud elamussektoris ja äh, krediidi andmises ja prob-, problemaatiliseks on olnud ka juurdepääs äh, äh soojatkamis- ja reproduktiivtervisele ja seetõttu on vaja veel täie tööd teha enamik liikmesriike on direktiive üle võtnud, kuid äh, mitte kõikides liikmesriikides ei ole see täielik või selle ülevõtmise tähtajast ei peetud kinni äh,. mõned liikmesriigid äh, kohaldasid niisugust minimaalset lähenemist või teatud erandite tegemist, kuid äh, erinevates liikmetes äh, selle direktiivi rakendamisel on suuri erinevusi Äh, väga paljude riikide õigustes on veel oluline aspekt reguleerima, see on imetamisega seotud diskrimineerimine. Äh, millised on minu soovitused, siis ma tooksin mõned näiteid. minu arvates oleks huvitav äh, analüüsida seksuaalset ahistamist ka haridussüsteemis, kuigi see jääb nimetatud direktiivi kohaldamisalast välja ja samuti meedia ja reklaami sisu, kuigi see jääb direktiivi kohaldamise alast alla, võiks olla hindamise objektiks, arvestades et äh, meedia äh, etendab olulist rolli stereotüüpide kujundamisele. Äh, tuleks rõhutada ka usaldusväärsete andmete tähtsust, suuremat läbipaistvust komisjoni poolt käivitatud rikkumismenetluste kohta vajalike andmebaaside loomine ning soopõhise diskrimineerimise kaasuste kohta loomine äh, aitaks äh, paremini kaitsta äh, soolise diskrimineerimise ohvreid kui me räägime vastavatest organitest, tuleks paremini eh, kontrollida, kuidas need eh, organid oma ülesandeid täidavad ja kuidas nad teiste vastavate organitega parimaid tavasid jagavad. ja minu viimane punkt puudutab test eh, Ashatsi kohtuasju, nagu me teame, direktiivi artikkel sada viis see on elukindlustuse ja lepingutega seotud ja vastavate finantsteenustega seotud ei, tegelikult ei kajastu äh, kindlustusvõtjatele makstavates preemiatel. Äh, arvestades äh, artikli viiskümmend kaks võimaldatud erandid, andis liikmesriikidele võimaluse äh, neli aastat tagasi lähtuda täpsete statistilistes andmetes nende preemiate arvestamisel. see erand on esitatud ilma äh, piirava tähtajata ja kõik liikmesriigid on kasutanud seda erandit ühe või mitme erineva kindlustusliigi puhul, eriti elukindlustuse ja annuiteetide puhul. esimesel märtsil kaks tuhat üksteist Euroopa Kohus äh, kuulutas äh, selle erandi kehtetuks kolmekümne esimesest detsembrist aastast kaks tuhat kaksteist arvates, see tähendab aasta pärast selge, et seos äh, soo ja kindlustustoodete vahel muutub veelgi keerulisemaks. Äh, parlamendiliikmena on üks minu põhilisi muresid äh, see, kuidas kaitsta nende kodanike huve, kes antud juhul on tarbijad. kui me mõtleme turgudele, siis uuringud on selgelt näidatud, et et eh, elukindlustuspreemiumite ja liikluskindlustuse preemiate tõusu võib oodata eriti naiste puhul. tuleb leida õige tasakaal ja ma eelistaksin, et äriringkonnad koostaksid keerulisemad muudelid riski hindamiseks, selle asemel, et tõsta eh, kindlustushinda, kuid seda ei ole toimunud, kuid loomulikult see ei ole minu põhieesmärk. põhiküsimus, mis vajab vastust minu arvates, on kas mehed ja naised on pandud samasse olukorda kindlustuse võtmisel või oleme me erinevas olukorras? andmed näitavad, et näiteks äh, arvestades keskmist eluiga, on mehed-naised erinevas olukorras. seega kindlustushindade kujundamisel lähtutakse äh, diferentseeritud lähenemisest ja seetõttu on ka soolist kuuluvust kasutatud vastava tegurina viimase saja aasta jooksul. üks minu paljudes küsimuses, kas jätkuvalt kasutatakse soolist põhimõtet riski hindamisel ja kindlustuste tagamisel? kuid mulle pakub huvi ka see, millised saavad olema sotsiaalsed tagajärjed, eh, kui kindlustustoodete hind kasvab ja väheneb tarbijate poolne nõudlus nende järele. on selge, et Euroopa Kohtu lahend võib ka oluliselt mõjutada erapensionite ja säästukavasid ning mõjutab üldisemalt ka pensionialaseid arutelusid, mis praegu käivad Euroopas. me oleme seda teema arutanud ka volinik Anduriga eile pärastlõunal Äh, sellel lahendil ei ole tagasiulatuvat mõju. artikkel sada viis direktiivis viitab ka uutele lepingutele, mis sõlmitakse pärast kolmekümnendat detsembrit kaks tuhat seitse see on selge, aga mis juhtub siis, kui neid lepinguid uuendatakse, pikendatakse, arvestades lühikest üleminekuperioodi jäävad kõik need küsimused õhku, selleks et vältida äh, võimalikke äh, vaidlusi ja kohtuasju, tuleb tagada õiguslik kindlus äh, selle direktiivi sätete rakendamisel ja see peaks olema prioriteetne eesmärk ka tarbijate jaoks. kallid kolleegid, vaadakem asjadele ausalt otse. kui me paneme kindlustussektori raskesse olukorda, kes siis lõppkokkuvõttes kõik selle kinni maksab? meie, tarbijad komisjon rõhutas oma arvamuses, et seaduse muutmine tema arvates ei ole vajalik ja seda ei tehta. volinik Reding ütles, et äh, võib ka teatises esitada äh, põhjalikud suunised, need peaks avaldama selle aasta lõpus, me ikka jääme ootame neid. minu jaoks on selge, et eksisteerib selge vajadus õigusliku kindluse järele selgete, mitteambitsioonikate, üksikasjalike suuniste järele ja seda kiireloomulise vajadusena. Eh, samas on kahtlevalt, kas need komisjonipoolsed mittesiduvad suunised on piisavad selleks, et tagada vajalik õiguslik kindlus ja nende eh, sätete rakendamine selles mõttes tuleks täiendavat tähelepanu pöörata eh, sellele, et vastavaid õigusakte on vaja kohandada meie ei saa midagi suurt ära teha, kui komisjon ei ole selleks valmis, kuid panused on üsna suured, arvestades seda, et, et iga direktiivil võib tekkida raskusi rakendamisel, ma arvan, et seda kohtuotsust tuleb arvestada ka äh, vastavate seadusaktide koostamisel. ma usun, et, et minu töö ei ole ühe naise show ja seetõttu oma raporti eelnõu tutvustamisel tahan ma tagada et see peegeldaks meie kõikide seisukohti adekvaatselt. ma lühidalt selgitasin teile minu küsimusi ja kommentaare seoses Euroopa Kohtu otsusega ja nüüd ma lahkelt palun teid jagada minuga oma seisukohti. mina olen ainuke raportöör siin saalis ja õnneks äh, ka asepresident Matera, minu sõber, on kohal, ma vaatasin just ringi ma loodan, et meil siiski saab olema hea arutelu sel teemal ja ma palun lahkelt teid jagada minuga oma arvamusi ja äh, loomulikult ka teie arvamusdirektiivi rakendamise kohta. suur tänu teie tähelepanu eest. ma soovin teile kõikide häid jõulupühi. ja loodan, et see ei saa olema Mission Impossible äh, vajaduse muudatuste tegemine. Äh, suur tänu nagu te tõepoolest ütlesite, ei ole täna kohalviibijaid siin just massiliselt. minul on äh, küsimus jälgimise kohta. edaspidi siin on mõningad soovitused siis selle kohta, mida peaks ette võtma, kas äh, sa oled mõelnud ka muudele konkreetsetele asjadele, mida võiks äh, kohe teha. ja loomulikult me ootame ka komisjoni reaktsioone, aga kas äh, sa ise oled ka mõelnud mõnedele konkreetsetele sammudele? vaatan siin ringi. proua Tomvai komisjonist, palun. tänan, nagu te teate, on komisjon nüüd läbi viinud äh, konsultatsioone kõikide osapooltega, kindlustuste esindajatega, liikmesriikide tarbijate esindajatega ja äh, koos äh, proua Redingiga on kiiresti võetud kohustus võtta vastu suunised, millega täpsustatuks selle kohtuotsusega Äh, tulnud äh, sätteid ja ma võin teile kinnitada, et need suunised tõepoolest võetakse enne aasta lõppu vastu, äh, loodetavasti juba homme. ja kui võeti see kohustus juba aasta varem ette nähtud kuupäeva, siis sellest on nüüd kinni peetud. tänan okei okay., okei okay,, too jõud-. aitäh, proua Kurmai. jah, kuna meid on siin tegelikult ainult kolm jäänud, kaks tubli naist ja loomulikult meie esimees, siis on mul eh, küsimus. see dokument on valmis homseks. see on ho viimane parlamendi tööpäev. ma arvan, et komisjon võiks ka meid eh, austada inimestena. meil on ka pisut puhkust tarvis, miks te ei suutnud seda pisut varem valmis saada? ma arvan, et see dokument siin oli juba valmis viieteistkümnenda novembri paiku, nii et ma ei ole seega üldse rahul ja ma tänan loomulikult kolleege nende panuse eest ja tundub, et kom-, komisjon absoluutselt ei võta äh, parlamendiliikmeid arvesse ja teine asi, ja meid küll, minuga küll keegi ei konsulteerinud, ma ei ole mitte mingit dokumenti, mitte mingit tagasisidet saanud ja ma ei saanud ka kutset teie arutelule kui äh, potentsiaalset raportööri ja te peate siiski mõistma, et Euroopa Parlament on, on praegu tugevam kui varem, me esindame siin Euroopa kodanikke. jah, me valmistasime selle dokumendi ette sellepärast, et näidata tõesti, et me vastutame, võtame vastutuse selle küsimuse eest ja te ütlesite jah, et te konsulteerisite ja, ja mis see siis peaks tähendama. kus on tagasiside? kus on tagasiside liikmesriikidelt, kindlustustelt, ma ei tea sellest mitte midagi. kas te võtsite äh, seda kõike arvesse? ei. dokument ei ole ikka veel valmis. seega mina leian, et komisjon äh, peaks meid austama siin parlamendis. ja esimehele oli äh, küsimus, ma tahtsin lihtsalt äh, teid motiveerida end aitama. et kuidas edasi tegutseda, me võime kirja kirjutada, esimees võib, võib kirja kirjutada, praegu on kahekümne esimene detsember juba ja me ei ole mitte midagi veel saanud, mida siis, mida siis nüüd teha? ja siin tuleb direktiiv ja tagajärjed on samad ja, ja siis te ütlete, et tuleb jälle uus, uus tekst ja mida meie siis sellega teeme, kui me vastutame inimeste eest, siis me peame täpselt, äh, täpseid samme astuma. me peame näitama tavalistele inimestele, et me, et me püüame neid aidata ja et me teeme ka midagi ära. väga tore, et see dokument saab homseks valmis, aga äh, tore jah, et, et siin asjad juba aasta varem toimuvad äh, aga ma kardan küll, et kõik lähevad nüüd, nüüd puhkusele ja naudivad äh, jõuluaega. nii et me siiski äh, näit-, näitaksime komisjonile, et me oleme siin, me ei ole mingid nukud, vaid me oleme siiski tõsiseltvõetavad otsuse tegijad ja suur, suur tänu ja suur tänu ka oma minu äh, sõbrannale, kes siin on, tänan. Eh, okei okay,, det finns inget mer som är upp-. jah. tänan. praegu rohkem sõnasoovijaid ei ole. Äh, ma arvan, et äh, selle punkti oleme ammendanud, mis puudutab ajakava kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa veebruar arutatakse seda raportit. Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene märts kell kaksteist ja komisjonis toimub hääletus kahekümne kuuendal märtsil. ja praeguseks ei ole veel otsustatud, millal see läheb plenaarile Strasbourgi. nüüd äh, punkt kuusteist ja ka seitseteist. võtame need kaks korraga, siin on sama äh, raportöör, ka enam-vähem sama teema. kas on sellele äh, vastuväited, nüüd saab sõna proua Matera. Grazie, president, anche io noto come la collega. tänan tõepoolest, et argumendid olid, olid äh, asjakohased, meid tõesti siin kahjuks väga palju äh, kohal pole, aga siiski, seltskond on suurepärane ja see on loodav me kõik teame, et äh, sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ja Kontrollikoda igal aastal analüüsib äh, selle äh, põhimõtte äh, järgimist ka eelarves. ma vaatasin siis eraldi kolmandat teatist. ja see teine dokument puudutab siis Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarve täitmist. esiteks siis Euroopa Liidu kahe tuhande kümnenda aasta üldeelarve täitmine, siin on mul ainult mõned ettepanekud, väga palju siin öelda ei ole, rõhutasin seda, et on oluline eelarvet äh, täita ka soolise võrdõiguslikkuse seisukohast, seda ei ole äh, eraldi seni tehtud. lisaks sellele, mis puudutab äh, Vilniuse instituuti, siis äh, teises jaotuses on juttu äh, haldus- kuludest ja, ja kuskil äh, kakssada tuhat eurot siis külmutati, kuna äh, euro, äh, kuna Leedu valitsus ei, seal oli mingeid probleeme töötajate värbamisega ja üürikuludega. ja kolmandasse jaotuses siis külmutati kakssada kakskümmend äh, tuhat äh, eurot infrastruktuuri ja tegevuskulude äh, puhul oli see sada üheksakümmend viis tuhat ja tegevuskulude puhul oli tõepoolest põhjuseks kvalifitseeritud töötajate ebapiisav äh, värbamine. nii et, äh, et, et tõepoolest tuleb siis täita kõik vabad töökohad, et äh, tulevikus oleks võimalik tõhusamalt tegutseda. rõhutaksin instituudi puhul ka seda, et on oluline välja tuua ette tulnud Äh, takistused ja probleemid, et oleks võimalik siis selgelt ja läbipaistvalt mm, äh, seda kõike käsitleda ja anna, anda ka Euroopa Parlamendile kogu vajalik äh, info. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas jaanuar kaks tuhat kaksteist, mis on vahetult pärast puhkust. rohkem märkusi mul praegu siia lisada ei ole. Need on siis äh, lihtsad arvamuse ettepanekud, aga nende edenemist tuleks siiski äh, hoolikalt jälgida. ja äh, jälgin ka edasi siis Vilniuse instituudi tööd mis on äh, sisuliselt äärmiselt oluline. nii et mulle tundub, et me hakkame siin lõpule äh, jõudma. suur tänu juhatajale. Te olite äh, suurepärane, aktiivne ja ma loodan, et ka järgmisel aastal me saame loota teie koostööle. suur tänu! aitäh! ma kahjuks pidin korraks äh, kõrvaklapid äh, ära võtma, aga ma äh, siiski kuulsin, mida te, mida te ütlesite. ja pealegi ma saan itaalia keelest aru, proua Kurmai, palun. Exactly, our Hungarian translator said that probably tõepoolest, nagu Ungari tõlge ka arvas, et ilmselt saite aru äh, itaalia keelest, nii et igal juhul te näitate ka oma äh, multilingvistilist külge. That... kõigepealt tõepoolest ma leian, et äh, et see on äärmiselt oluline, et kui meil on tegemist äh, sellise olulise teemaga, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, siis äh, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi puhul on oluline märkida, et ka me hoiame sellel silma peal. ma olen kindel, et äh, Barbara on äh, tubli noor inimene, kes on äh, pälvinud piisavalt austust meeste poolt domineeritud eelarvekomisjonis ja see on oluline, et ta siin on selle eelnõu esitanud, ta on tegus ka äh, eelarvekomisjonis, nii et kui tema jälgite seda tööd, mida tee, mida ta teeb, siis see on tõepoolest äärmiselt oluline. ma usun, et üks lause tema poolt esitatud ettepanekus rõhutab seda, et siin on ära toodud ka eelarve perspektiiv, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, ehk siis see näitab meile selgelt seda, milline peaks olema hea koostöö sellis, selles valdkonnas. mis puudutab Euroopa Soolise Võrdõiguse Instituudi tegevust, siis äh, ma tegemist, leian, et tegemist on instituudiga, kus me oleme saanud häid uuringuid, see on aluseks suurel osa meie, osast meie tööst, kuid äh, äh päris kõik valmis ei ole, ehk siis me peaksime tagama seda, et järgmise aasta jooksul me saame instituudi eelarvet suurendada, sest kui me tahaksime teha just sellist korralikku tööd, siis me peame seda vajadust ka väljendama. nii et eile mind äh, kuulasin siin ettekannet, mis puudutab äh, soolised aspektid majanduslanguse finantskriisi osas, siis selline äh, informatsioon on äärmiselt oluline, et meil on olemas ka siis statistiline informatsioon ja loomulikult äh, selliseid uuringuid on vaja ka suulise võrdõigusega instituudilt selles valdkonnas. mul on väga hea meel teha Barbaraga koostööd, mitte ainult selles küsimuses, vaid ka äh, olles siin oma äh, tegevuses üksteise varireportöörideks ja loodetavasti me saavutame kõige parema meie kõikide jaoks. ja tingimata me peame tagama, et me oleme kõik kuuldavad, te olete teinud head tööd meil on siin suurepärane meeskond. ma pean teile ütlema ka seda, et me vajame tõepoolest tugevamat kohalolekut ja seega on oluline, kui meil on tegemist komisjoni esimeestega, siis äh, tõepoolest äh, me näeme seda, et tegemist on suuliselt tundliku teemaga. suur tänu. ning mina tahaksin rõhutada seda et kui te vaatate esitatud muudatusettepanekuid, siis on äh, isegi see natuke piinlik, et ehk siin peaks olema rohkem informatsiooni esitatud. nii et te peate tegema siis ettepanekuid selles osas, mis puudutab suulist perspektiivi, see on isegi mõnevõrra kummaline, et see ei olnud algusest peale siin äh, kirjas, et seal, see on siin kirjas kui muudatusettepanek, palun. suur tänu kõigepealt äh, ma tahaksin ühineda kolleegidega, soovides teile edu ning ma tahaksin öelda ka seda, ma tõepoolest väga hindan Barbara poolt tehtud töö, töö üles näidatud pühendumust. me oleme seda näinud nii selle raporti puhul kui ka mujal sest ma leian see, et äh, mida me tegime eelmisel aastal, et sellel ajal, kui me rääkisime järgmise aasta eelarvest äh, või siis äh, selle heakskiitmisest, siis ilmselt oleks väga hea, kui meil oleks siin ka soolise võrdõigusega instituudi direktor kohal sest teinekord tundub, et me kaotame instituudiga kontaktis, see asub niivõrd kaugel. ja ma olen kindel, et äh, kindlasti tekib probleeme instituudi kolimisega teise hoonesse. koordinatsioon äh, äh, meie komisjoni tegevusega võiks olla tulevikus parem ma usun, et äh, instituut äh, on vägagi kaasatud ähm, eesistujariigiga koostöösse. ma usun, et see informatsioon peaks jõudma ka meieni õigel ajal. ma leian, et proua Lambak või siis keegi teine võiks olla kutsutud siia või siis keegi, kes vastutab äh, Äh, selle eest, et ei kaoks kontakt äh, meie parlamentaarse komisjoniga, et me teaksime, äh, mis seal toimub. kuid igal juhul me leiame, et see kon-, peaks toimuma vähemalt üks kord aastas. ning mis puudutab ähm, eelarvet või selle teostamise kinnitust, siis ma usun, et peaksime seda kõike tegema õigeaegselt med dig och... Eh, suur tänu, ma olen teiega täiesti nõus. ma äh, võtan teie poolt esitatud ettepaneku arvesse. ja me võiksime selle siis oma kavadesse lisada. kas siin on ka keegi komisjoni esindas? ehk me kuulaksime mõningaid äh,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 omalt poolt äh, kinnitada, et tõepoolest oleks väga hea mõte, et me kutsuksime siia ka instituut, äh, instituudi esindaja. kuid äh, täna, kuna kolleege siin ei ole, siis me ei ole saanud väga detailselt seda asja arutada, siis nagu teie ütlesite, siis kui me räägime majandusküsimustest nagu eelarvest, need peetakse rasketeks teemadeks kuid mina väitleks äh, äh, väidleks selle poolt, äh, olles parlamendi eelarvekomisjoni liige, sest meie fraktsiooni juht Mari Maur ütles, et tegemist on väga olulise komisjoniga, sealt õpitakse väga palju, sest tegemist on sellise rohkem, minu puhul rohkem filosoofi taustaga minu hariduse mõttes, kuid mõningaste jõupingutustega ma olen leidnud enda jaoks ka siin olulisi asju ja ma seda huvi hea meelega edastan ka kolleegidele, nii et ma tõepoolest toetan proua Pavari ettepanekut. okei okay,, då, då ser jag som den här debatten vara avslutad. suur tänu, ma usun, et selle aruteluga oleme me jõudnud nüüd lõpule. vaatan, mida näeb ette meie ajagraafik muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna kell kolm. nii et äh, täna kell kolm. hääletamine toimub äh, jaanuaris, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril ja ja igal juhul tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks on täna, nii et jätame need punktid siis sinnapoole, vaatame punkti üheksateist, muud küsimused, muid, muud küsimusi ei ole, sellega on meil ühel, asi ühel pool ja vaatame edasi kakskümmend, järgmine koosolek Brüsselis kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril. ning ma tahaksin kasutada nüüd seda võimalust, et äh, et kuna on tegemist, on äh, siis äh, tulevase jõulupuhkusega, siis ma tahaksin teile soovida häid jõule, head uut aastat. tahaks seda äh, soovida kõikidele meie abilastele, ka tõlkidele. loodetavasti te kõik puhkate ennast hästi välja, me oleme kõik selle puhkuse ära teinud ja kohtume siis uuesti uue jõuga ja kohtume siis jaanuaris nii et suur tänu teile, häid jõule ja head udast! Aulia sales that coordinators meeting will start 11.30. 11... ja alustame koordinaatorite koosolekuga üksteist kolmkümmend.